mis parlament on ära teinud. enne kui asume hääletamise juurde, annaksin sõna ministrile. aitäh! arvestades seda, milles parlamendiga on kokku lepitud, teha järgmise avalduse nõukogu nimel valitsuste vahelise eh, leppe ratifitseerimise kohta saan ma kinnitada teile, et eh, põhimõtteliselt ehm, valitsustevahelise leppe osalisriigid on valmis deklareerima, et nad püüavad selle ratifitseerimist protsessi lõpule viia niimoodi, et oleks võimalik seda ühtset kriisilahendusmehhanismi täielikult kasutada alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist. aitäh ja volinik Barnier! sooviksin lühidalt öelda, et ma sooviksin ühineda nende tänusõnadega, mille president Schulz pöördus äh, parlamendiliikmete poole, kes on selle tekstiga äh, palju tööd ära teinud, nii raportöörid kui variraportöörid. täna hommikul äh, oli mul võimalus teha pikem ülevaade nendest neljakümne ühest tekstist, mis puudutasid seda olulist teemat ning samuti oli meil erinevate eesistujariikide poolne toetus olemas ja pangandusliit äh, on tõepoolest keskse tähtsusega, kõik on aru saanud ju, et euroala äh, stabiilsus on kogu ühisturu stabiilsus, mille eest me kõik oleme vastutavad. meil on kõigil vaja läbipaistvust, suuremat äh, vastutustundlikkust, suuremat moraali sest finantsturud peavad olema reaalmajanduse teenistuses nii tarbijate kui äh, samuti ka äh, ettevõtete jaoks äh, suur töö on ära tehtud, see oli kõik tänu teile võimalik ning kõik fraktsioonid kogu selles kojas läbi oma raportööride või variraportööridega on osalenud selle reguleerimise järelevalve raportite koostamisel, sest kodanikel on vaja seda stabiilsust, mis on majanduskasvu, konkurentsivõime ja töökohtade loomiseks esmane tingimus, aitäh. Frau Jolie, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Kolleeg Jolie soovite sõna ei soovi, selge. teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? komisjoni protsess poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. viissada seitsekümmend poolt, kolmteist äh, erapooletut, kaheksakümmend kaheksa vastu, vastu võetud, palju õnne, proua Ferreira! Bene, kolleegid, proseguiamo le votazioni. kolleegid, lähme siis hääletamisega edasi. Silvestri, soovisite sõna? ei soovinud, lähme edasi siis. Weidenholzeri raport. üks hääletamine, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud vastu võetud. Wortmann kool. nimeline hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. Correera raport, nimeline hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. Speroni nimeline hääletamine avatud. sule lõppenud. vastu võetud. Nitras nimeline hääletamine on avatud, lõppenud vastu võetud. Andres, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud. vastu võetud. Gallo, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tarden nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine Tartani raport. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud Siimoni raport. nõukogu seisukoht on vastu võetud, äh, esimene plokk poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud Leistfried raport. esimene plokk poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks D, nimeline hääletamine alanud, nimeline hääletamine lõppenud vastu võetud, seitsekümmend kaks äh, jääb ära, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahtsite ülegi äh, kontrollida, kontrollime üle, seitsekümmend, hääletamine alanud, lõppenud. vastu võetud. kümme D poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend üks puu-, äh, jääb ära, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine, poolt äh,, avatud, lõppenud, vastu võetud. Häkmark esimene plokk poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. plokk kaks jääb ära, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Kiigold neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seadusandlik ettepanek, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Klute. seitsmes, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine al alanud, lõppenud, vastu võetud. komisjon soovib sõna. volinik. aitäh, proua juhataja, lugupeetud saadikud, Klute raport maksekontode kohta komisjoni avaldus esitatakse kirjalikult Euroopa Parlamendile ning äh, lisatakse sellele käesolevale äh,, käesoleva istungi stenogrammile. sooviksin ühtlasi kasutada võimalust juhtida teie tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjon on esitanud ka mitmed deklaratsioonid ähm, kokkulepete kohta, mis on saavutatud ähm, kaasseadusandjatega, näiteks suurte ettevõtjate poolt avaldatavat info kohta eh, tehtud raport, siis eh, finantsinstrumentide raport, RIKE raport, mis puudutas merendusvarustust ning siis eh, surve ehm, masinate raporti kohta täpselt samamoodi. aitäh, ütleb juhataja. Perese raport plokk üks neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, nimeline hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Tiny raport. seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. debake raport plokk üks, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks jääb ära. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Herzog plokk üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, plokk kaks jääb ära, komisjoni ettepanek poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud. Võrtman kool, plokk üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud plokk kaks jääb ära, komisjoni ettepanek poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Herrans Garcia, plokk üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine alanud, lõppenud. vastu võetud. Turmes, plokk üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud lõppenud. vastu võetud. Randstorfi plokk üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud Savela, plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, eh, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud. Ford, plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud ja siis seadusandlik resolutsioon äh,, nimeline hääletamine alanud, lõppenud. vastu võetud Valdes Saare, plokk üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine avatud, lõppenud. vastu võetud Valdes Saare teine, esimene plokk, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine alanud, lõppenud. vastu võetud. Jakolino esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud esimene osa, nimeline hääletamine, avatud. lõppenud. vastu võetud. kuus jääb ära. teine muudatusettepanek, nimeline hääletamine alanud lõppenud. tagasi lükatud. üks äh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida? kontrollime üle kolm. hääletamine on alanud Äh, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud. peame üle kontrollima, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. esimene osa äh, kahekümne kolmandast poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud neli jääb ära, viies muu-, poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletamine alanud, lõppenud vastu võetud. seadusandlik resolutsioon nimeline hääletamine on alanud, lõppenud vastu võetud. Eeler. plokk üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse nimeline hääletamine on alanud, lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletamine avatud, lõppenud. tagasi lükatud, komisjoni ettepanek, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine avatud, lõppenud vastu võetud. Van Nistelrooy, plokk üks. jah, palun. meine damen und herren! mit dem block den wir hier abstimmen daamid ja härrad see plokk mille üle me praegu hääletame tegu on suurte investeeringutega jutt on kahekümne kahest ähm, miljonist eurost, suurematestki summadest, need kolleegid, kes on Horizon kakskümmend kahekümnega äh, töötanud üle kolme aasta, sooviksime, sooviksin tänada neid, eriti kolleeg äh, Theresa Maduro, kes äh, lahkub parlamendist nüüd ja kolleeg Kavaljot täpselt samamoodi. Nad on aastate jooksul väga head tööd teinud, aitäh! aitäh, plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, nimeline hääletamine avatud, lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, nimeline hääletamine alanud, lõppenud tagasi lükatud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine, avatud, lõppenud. vastu võetud. Thompson, plokk üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Riera. plokk üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa nimeline hääletamine on avatud, suletud tagasi lükatud, kuuskümmend, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend üks, äh, nimeline hääletus, alanud, lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks nimeline hääletus. avatud, lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm nimeline hääletamine alanud, lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend neli nimeline hääletus. alanud, lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis nimeline hääletus. alanud, lõppenud tagasi lükatud kuuskümmend kuus nimeline hääletus alanud, lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend seitse, nimeline hääletus, alanud, lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus, alanud lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, nimeline hääletus alanud. lõppenud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud vastu võetud seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus alanud, lõppenud. vastu võetud rüübik. plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus alanud, lõppenud vastu võetud. Panajotov, plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, alanud, lõppenud. vastu võetud. Galtieri kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime üle. hääletamine on alanud, lõppenud. ja tõesti, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksa, nimeline hääletus alanud, lõppenud. tagasi lükatud kaks, nimeline hääletus alanud, lõppenud. tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. üheksa, nimeline hääletus. alanud, lõppenud. vastu võetud kümme, nimeline hääletus. alanud. lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks, suuline muudatusettepanek äh, raportööri poolt. jah, ma sooviksin ähm, teha selle, lisada sellele kahekümne teisele lõikele sõnad which are eligible for registration and expected to register. tähendab, idee on, et see lõige öö, ähm, sobiks kokku teiste lõigetega kui vastuväiteid ei ole, siis paneme hääletamisele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, nimeline hääletus, alanud, lõppenud. vastu võetud. otsus tervikuna, nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. Ööri. üks. nimeline hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. neljas, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. Dean Kalfin üks, nimeline hääletus alanud, lõppenud. tagasi lükatud. kaks, nimeline hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. Eh, esialgne tekst, eh, nimeline hääletus, esialgse teksti artikkel kaks, nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. neljas artikkel esialgses tekstis, esimene osa, nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist esialgses tekstis, esimene osanimeline hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuueteistkümnes, ähm, esimene osa, nimeline hääletus alanud, lõppenud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi esialgses tekstis kakskümmend kaks nimeline hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli esialgsest tekstist esimene osa nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis esialgses tekstis, nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend kaks esialgses tekstis, nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend viis esialgsest tekstist nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt D esialgses tekstis nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. resolutsioon, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud. palju õnne kõikidele raportööridele